niisiis, daamid ja härrad, sõidame edasi. eilse istungi protokoll ja vastuvõetud tekstid on kättesaadavad, kas keegi soovib sõna nendes küsimustes? tundub, et mitte, sellisel juhul